istungjärk on avatud. annan teile teada järgnevast. kõigepealt kaks tuhat üheksateist murd kaks kaheksakümmend kaheksa sellega seoses on meil algamas nüüd kolmekuune aeg, kui võib muudatusettepanekuid esitada. nüüd esimene hääletuste voor. kõigepealt resolutsioon uue MFF-i kohta finantsabi andmine laienemise naabruspoliitika partneritele siis lennuteenuste osutamine, ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega, seal on mitmed meetmed ja sadamataristud ja samuti neljas raudteepakett, ülevõtmistähtaja pikendamine. Nende üle hääletame, samamoodi toimub hääletamine nagu eelmisel kahel päeval, üheksa kolmkümmend kuni kümme nelikümmend viis toimub esimene hääletusvoor ja kõik hääletused täna on nimelised dokumendis, mis on täiskogu istungjärgu kodulehel olemas, saab need hääletused oma ja oma hääled anda ja kolmteist viisteist anname teada tulemused. peatan istungjärgu muss die Sitzung leider nochmals eröffnen. veel kord on mul paar teadaannet. vaatasin, et jätsin ühe lehekülje vahele oma märkmetes. Agri ja Pech komisjonid. artikkel sada seitseteist lõige üks kohased menetlused mis toimusid kolmeteistkümnendal mail, Rohelised ja mitmed teised fraktsioonid esitasid mulle taotluse selleks, et hääletada nende tulemuste üle. kell neliteist viisteist toimub täna see hääletus. teise otsuse kohta mul vastavat otsust ei ole ja vastavat palvet. palun, annan sõna kolleegile. aitäh, tahtsin ainult selgitada, miks me oleme vastu selle mandaadi andmisele ÜPP reformi läbirääkimistes. me loomulikult saame aru, et ÜPP-d tuleb pikendada ja kindlus tuleb tagada oma põllumajandustootjatele, aga agrikomisjon otsustas, et nad pikendavad seda ühe aasta asemel kahele aastale ja see tähendab seda, et see otsus on sadu miljardeid eurosid väärt ja see otsus võeti eh, Agri komisjonis ja meie leiame rohelistega, et see on arutelu, mida tuleks pidada siin täiskogus, nii et eh, me hääletame selle mandaadi andmise vastu. me tahame mandaadi andmise küsimust arutada siinsamas täiskogu saalis, kuna sadade miljardite eurode küsimus peaks siin äh, arutelule tulema. nii et seepärast soovimegi me selle teema tõstatada, selleks et juunis saaks täiskogus selle üle hääletada ja ma loodan, et meie kolleegid toetavad seda vastuväidet selleks, et oleks võimalik kõik koos selle üle hääletada ja raportöör ütles, et meil on vaja selget ja tugevat mandaati ja ma kinnitan teile, et kõige tugevam mandaat tuleb läbi täiskogu, nii et tagame selle juunis ja seepärast peame hääletama praegu otsese mandaadi vastu agrikomisjonil. aitäh! aitäh, Reikaut, selle selgituse eest. ma vabandan väga veel kord, et ma vahele jätsin selle lehekülje ja kohe ei rääkinud sellest. aga loodan, et see ei olnud liiga, liiga ränk viga. nüüd aga peatame istungjärgu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

Ecco i risultati del prim- järgnevad tänase esimese hääletussessiooni tulemused. MFF-i resolutsioon, majanduse taastamise resolutsioon, kuussada üheksakümmend kolm häält, viissada viis poolt, sada üheksateist vastu kuuskümmend üheksa erapooletut, vastu võetud. makromajanduslik finantsabi. laienemise naabruspoliitika partneritele Covid-19 pandeemia kriisi kontekstis. esimene muudatusettepanek tagasi lükatud, teine muudatusettepanek tagasi lükatud, kolmas ettepanek tagasi lükatud ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, viisteist ja kakskümmend üks vastu võetud. järgmised võeti samuti vastu, muudatusettepanek kolm muudatusettepanek kakskümmend üheksa tagasi lükatud, number neli kaksteist on vastu võetud, muudatusettepanek viis, kolmteist ja üheksateist, kakskümmend viis vastu võetud. muudatusettepanekud kuus, neliteist, kakskümmend äh, vastu võetud, muudatusettepanekud kaheksa, kakskümmend seitse vastu võetud. ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega koondmäärus muudatusettepanekud neli, viis, kuus, üheksa, kümme, üksteist vastu võetud, muudatusettepanekud üks ja seitse tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm tagasi lükatud, muudatusettepanekud neli, viis, kuus, üheksa, kümme, üksteist vastu võetud. muudatusettepanekud kaks ja kaheksa tagasi lükatud sadamataristu kasutustasud, äh, muudatusettepanek üks tagasi lükatud, muudatusettepanek kuusteist tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, viis, üheksa ja üksteist vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, kolmteist tagasi lükatud, muudatusettepanekud seitse, neliteist tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist tagasi lükatud muudatusettepanekud kaks, neli, kaheksa, kümme ja viisteist vastu võetud. neljas äh, raudteepakett, äh, selle ülevõtmistähtaja pikendamine, muudatusettepanekud neli, neliteist ja kakskümmend viis vastu võetud, muudatusettepanekud viis, viisteist ja kakskümmend kuus vastu võetud, muudatusettepanekud kuus, kuusteist, kakskümmend seitse vastu võetud muudatusettepanekud seitse, seitseteist ja kakskümmend kaheksa vastu võetud muudatusettepanekud, kaheksateist, kakskümmend üheksa vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, üheksateist ja kolmkümmend vastu võetud muudatusettepanekud üheksa, kakskümmend, kakskümmend üks vastu võetud muudatusettepanekud kümme, kakskümmend üks ja kolmkümmend kaks vastu võetud, üksteist ja kakskümmend kaks vastu võetud, kaks, kaksteist ja kakskümmend kolm vastu võetud kolm, kolmteist, kakskümmend neli vastu võetud. Need olid täna hommikuse sessiooni hääletustulemused ja nüüd peatame sessiooni kuni kella neljateist viieteistkümneni, kui algab teine hääletussessioon. suur tänu ja edu!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

exists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 Dear president. Nobody sees me. <laughs> So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung. daamid ja härrad, äh, istungjärk läheb edasi. Renew fraktsioon on teavitanud muudatustest seoses kandidaatide seadmisega komisjonidesse, need otsused lähevad protokolli kirja ja jõustuvad tänase teadaandega. nüüd teise hääletuste vooru tulemused on järgmised. kõigepealt äh, makrofinantsabi naabrus äh, kontekstis, Covid-19 kriisi kontekstis vastu võetud, ajutised meetmed seoses edasiteenustega komisjoni ettepanek, ka see on vastu võetud, ajutised meetmed seoses sertifikaatide ja lubade kehtivusega, koondmäärus, komisjoni ettepanek vastu võetud samuti, sadamataristu kasutustasud, siin on ka komisjoni ettepanek vastu võetud ja raudteepakett, ülevõtmistähtaja pikendamine, komisjoni ettepanek samuti vastu võetud ja siis viimaseks üleminekusätted, mis puudutavad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi EAFRD-d ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi EAGF-i toetusi aastal kaks tuhat üksteist, otsus alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi põllumajanduskomisjonilt, see on siis heaks kiidetud, sellele on jah-sõna antud pärast ühe fraktsiooni sellist taotlust ning sellega läbirääkijad võivad minna läbirääkimiste juurde nii komisjonis kui parlamendis ning täna kolmandat hääletusvooru ei tule. kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda, viieteistkümnenda mai protokollid saab kinnitada järgmise istungjärgu alguses, osa istungjärgu alguses ja kui vastuväiteid ei ole, siis